Good afternoon, ladies and gentlemen, maybe good evening. tere pärast. Can we open our meeting? tere õhtust pigem. alustame siis oma erakorralise kohtumisega siin Regionaalarengu Komisjonis. ja kõigepealt lähme päevakorra kinnitamise juurde. päevakord on meil täna väga lühike tegemist on erakorralise koosolekuga, kas on mingeid ettepanekuid, märkusi päevakorra kohta? ei ole, siis on päevakord kinnitatud. minul ei ole mingeid erilisi teadaandeid äh, komisjonile ja võime edasi minna, lähme peamise teema juurde täna, nimelt arvamuste vahetus härra Valdis Dombrovskisega, kes on Euroopa Komisjoni euro- ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident ja jutuks on siis komisjoni ettepanek kehtestada struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. detsembris kaks tuhat viisteist saatis komisjon parlamendile ja nõukogule ettepaneku luua struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. selle tugiprogrammi eesmärgiks on aidata liikmesriike ette valmistada ning ellu viia institutsionaalseid struktuurireforme, muuhulgas ka tõhusamalt kasutada Euroopa Liidu raha selleks, et soodustada töökohtade loomist ja majanduskasvu. toetus määratakse tulenevalt liikmesliigi palvest, lähtudes ka riigipõhistest soovitustest mis on välja antud seoses Euroopa poolaastaga ning äh, majandus- ja kohaldumisprogrammidega, pidades silmas ka neid reforme, mida liikmesriigid omaalgatuslikult ellu viivad. Läht-, al-, lähtepunktiks on artiklid sada seitsekümmend viis ja sada seitsekümmend seitse aluslepingutest ning ühine määrus. ettepanek on, et mitmeaastase programmi eelarve, mis on sada nelikümmend kaks koma kaheksa miljonit eurot, lähtub tehnilise abi eelarvest vastavalt ERDF-ist ning ESF-ist ja Ühtekuuluvusfondist. vastavad parlamentaarsed üksused käsitlesid äh, seda olulist teemat mõnda aega aga neljandal mail kaks tuhat kuusteist esimeste konverents otsustas ülesannete jaotumise, mis puudutab äh, komisjonide pädevust selle teema puhul. regionaalarengu komisjonist sai juhtivkomisjon, EKOn koostab arvamuse vastavalt reeglile viiskümmend neli, mis puudutab kodukorrareegleid, eelarve- ja tööhõivekomisjon koostab arvamusi lisasätete kohta viiskümmend kolm pluss reegli puhul ja kultuuri ning kalanduskomisjon lähtuvalt ka reeglist viiskümmend kolm. täna kutsusin kokku selle erakorralise koosoleku, et komisjoni asepresident saaks tutvustada seda ettepanekut meie komisjonile ja raportööridele nendest komisjonidest, kes raporteid koostavad. täna on siin meiega ka kaasraportöörid, otsustasime, et selle teema puhul on meil kaasraportöörid proua Kreil ja härra Van Nistelrooy ning ka variraportöörid on täna siin meiega ja raportöörid teistest komisjonidest, tööhõivest, härra Sogor kas ma hääldasin teie nime õigesti, piisavalt õigesti? eelarvekomisjonist raportöör härra Jan Albrecht. tere tulemast ka teile. paraku majanduskomisjoni raportööri ei ole veel ametisse nimetatud. tema nimetatakse ametisse tõenäoliselt äh, maikuu jooksul, ilmselt siis järgmisel nädalal. aga ma loodan, et selle kuu jooksul ja nüüd annan sõna volinik Dombrovskisele ettekandeks ja siis annan sõna liikmetele küsimusteks ja märkusteks. kõigepealt saavad sõna kaasraportöörid, siis teiste komisjonide raportöörid ning variraportöörid. ja kõigepealt palun, härra Dombrovskis, teil on sõna. So, uh, Madam Chair, Honorable. lugupeetud liikmed proua juhataja, kõigepealt aitäh selle kutse eest käsitleda seda struktuurireformi tugiprogrammi. alles eelmisel nädalal Euroopa Komisjon võttis vastu riigipõhised soovitused, lähtudes Euroopa poolaastast, ehk siis soovitused, kuidas ellu viia struktuurireforme, et kaasajastada liikmesriikide majandusi, tugevdada konkurentsivõimet soodustada investeeringuid, luua töökohti, tõsta elukvaliteeti ning suurendada ühtekuuluvust nii liikmesriigi sees kui ka Euroopa Liidus üldisemalt. ma tean omast kogemusest, et reformid toimivad. Need liikmesriigid, kes on juba ellu viinud ambitsioonikaid reformiprogramme nagu Hispaania, Iirimaa, Portugal, varasemalt ka Balti riigid on nüüd järele jõudmas ja paljud nendest riikidest omavad kõige kõrgemat majanduskasvu Euroopas, see tähendab ka rohkem töökohti, vähem vaesust, vähem sotsiaalset tõrjutust. aga keskmiselt reformide elluviimine ei ole rahuldav. praeguste hinnangute kohaselt liikmesriigid on saavutanud piiratud ja vähest edu riigipõhiste soovituste osas, mis puudutab struktuurireforme. selge on, et reformide elluviimine vajab poliitilist julgust vahel äh, tegeleda erinevate lahknevate huvidega, mõnede reformidega kaasnevad ka mõjud eelarvele ja teised on tehniliselt keerukad. väga sageli riigid seisavad silmitsi ka väljakutsetega, mis puudutavad administratiivset ja institutsionaalset võimekust. aga oluline on just tõhus elluviimine ja see on sageli kõige keerulisem osa selleks, et riike toetada, on komisjon võtnud praktilise lähenemise ja seetõttu lõime struktuurireformi tugiprogrammi, millega nähakse ette konkreetsed meetmed, et äh, reforme toetada ja seetõttu on meil ka see tugiprogramm programmi eesmärk on tugevdada liikmesriikide võimekust, et ette valmistada ja ellu viia reforme, eriti mis puudutab just majandusjuhtimist, eriti arvestades riigipõhiseid soovitusi ning äh, makromajanduse kohaldamist ning mis puudutab Euroopa Liidu õigust või teisi majanduskasvu soodustavaid reforme, kui need on kooskõlas Euroopa Liidu prioriteetidega. programm näeb ette ka Euroopa rahade tõhusamat kasutamist, eriti mis puudutab just tõukefonde ja investeerimisfonde ning sellest saavad osaleda kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki vastavalt oma soovile poliitikavaldkonnad, mida toetatakse, on äh, väga mitmekülgne, teenustele suunatud, erinevad äh, avalikud teenused, äh, rahahaldus, tööhõive, sotsiaalpoliitika, erinevad majanduskasvu ja ärikeskkonda soodustavad poliitikad ning rahandussektori, finantssektori poliitikad ning ligipääs rahastusele. toetust annavad komisjoni talitused otse või välised eh, osapooled eh, ka teistest liikmesriikidest või rahvusvahelistest organisatsioonidest. rõhk on just praktilisel toetusel koha peal, erinevatel koolitustel koha peal, mitte mingitel koolituskursustel. meil on ette nähtud tugimeetmed koostöös liikmesriikidega, lähtudes esialgsest riigi palvest ning äh, pidades silmas ka pidevat analüüsi. komisjoni ja liikmesriigi vahel sõlmitakse kokkulepe ja seetõttu tunneb ka liikmesriik ise ennast äh, osana sellest paketist. on selge, et rahastust ja tegevusi ei tuleks dubleerida ning äh, rahastus on siis täiendav lisaks praegu käimasolevatele Euroopa Liidu programmidele, mis äh, puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku ning ka tehnilist abi ja teisi tegevusi, mida rahastatakse näiteks nagu ESF-ist. kuidas siis seda tugiprogrammi rahastataks. meie ettepanek on luua fond kogusummas sada nelikümmend kaks koma kaheksa miljonit eurot aastateks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ja see raha osaliselt tuleb äh, ühtekuuluvusfondi tehnilise abi üksusest ning mitmeaastane finantsraamistik sellega ei muutu. oluline on rõhutada, et liikmesriigid ning ka tehnilise abi ressursid, mis on liikmesriikidele kättesaadavad vastavalt ühtekuuluvusfondile ning regionaalarengu fondile, neid muutma ei hakata, seda me, neid summasid me puutuma ei hakka võin teile kinnitada, et komisjoni talitused pidasid ähm, struktuurireformi tugiprogrammi puhul silmas ka arenguid, äh, mis puudutavad Ühtekuuluvusfondi ja Regionaalarengu Fondi. nüüd kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ligi nelisada miljonit eurot on kät-, rohkem kasutada võrreldes varasema poliitiga, meil on Ühtekuuluvusfond, Regionaalarengu Fond, ESF ning võrreldes varasema programmiperioodiga, nüüd on meil nelisada miljonit, neljasaja miljoni eurone kasv tehnilise abi vallas selleks perioodiks. meie analüüs näitab, et isegi pärast rahade ümberkandmist, on meil jätkuvalt rohkem võimalusi tehniliseks abiks võrreldes kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kolmteist perioodiga. loomulikult iga aasta vaadatakse see eelarve tähelepanelikult üle ja see puudutab ka struktuurireformi tugiprogrammi iga-aastaseid summasid kui soovitakse, siis liikmesriigid saavad eh, ESF-i rahad üle kanda reformi tugiprogrammi. selle soodustamiseks on muudetud ühiste sätete määrust ning eh, ka selleks tuleb muuta struktuurireformi tugiprogrammi sätteid. aga loodetavasti saame kokku leppida selles ja nõustuda selles, et see programm on liikmesriikidele äärmiselt oluline selleks, et reforme edukalt ellu viia, selleks, et äh, tugevdada meie majandust ning toetada liikmesriikide vahelist ja sisest äh, koostööd. ma loodan, et te saate seda programmi toetada, et kõik kulgeb kiiresti, et liikmesriigid et see kiidetakse kiiresti heaks, et liikmesriigid saaksid juba neid vilju nautida aastast kaks tuhat seitseteist, nii nagu ettepanekus kirjas on ja loomulikult komisjon on valmis teid selles töös aitama ning jagama teiega igati vajalikku infot ja nüüd ootan teie märkusi, küsimusi, aitäh! aitäh! härra volinik, nüüd saavad sõna kaasraportöörid, kes alustavad. proua Krell, härra Van Nistelrooy. suur tänu, nagu varem tegime ühise määrustiku puhul meeskonnana, siis kõigepealt ütleksin ma, et me oleme valmis adekvaatselt reageerima komisjoni ettepanekule te avaldasite ka lootust, et võib-olla me isegi toetame teie ettepanekut. kõige tähtsam on siin see, et me kavandaksime oma tööd korrektselt, sest äh, selle koostöö juba meie komisjoni esimees kuulutas välja, see tähendab, et me peame parlamendi sees ühtlustama oma tegevuse korrektselt. eriti tänane kohtumine minu arvates on väga kasulik selleks, et saada es-, esmateavet. ja me oleme väga rahul sellega, et eelarvekomisjonil on oma raportöör olemas siin, tööhõivekomisjoni raportöör on samuti kohal esmasel arvamuste vahetusel ning kultuuri- ja kalanduskomisjonid on samuti määranud oma raportöörid arvamuse koostamiseks majanduskomisjon vastavalt reeglile viiskümmend neli on eriolukorras, nad ei ole raportööri veel määranud, ma tean, et nad on valmis toetama teie ettepanekuid, seega nad teevad oma ettepaneku üsna varsti ja alustame üsna varsti ka oma tööga. kui nüüd vaadata edasist töökava, siis me oleme valmis oma raportiga välja tulema ennem suve suvevaheaega. viieteistkümnendal juulil võiks ta jõuda tõlkesse. raporti projekti põhjalikumalt hakatakse arutama meie koostöö raames kaheksandal septembril. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kohe järgmisel nädalal, neljateistkümnendal septembril ja ja muudatusettepanekuid vaadatakse läbi üheteistkümnendal oktoobril, hääletus Regi komisjonis peaks toimuma novembris. see tähendab seda, et koostöö eriti majanduskomisjoniga peab olema ka praktikas tugev. ennem aasta lõppu üritame jõuda täiskogule. selline on meie kavandatav tegevusplaan ning kui teised komisjonid on valmis meiega koostööd tegema, siis saame me hakkama sellega küll. nagu juba öeldud, õiguslikult meie oleme kaasseadusandjad, see määrustik tuleb vastu võtta. ja nii töötades saame me arvesse võtta kõiki seisukohti ja võib-olla saame tööga ühele poole juba selle aasta jooksul. üks märkus veel. mõnes mõttes räägime me suurest rahast, teises mõttes väiksemast hulgast rahast. seda raha eraldatakse äh, siis tehnilise abi äh, hulgast struktuurse investeeringute fondi. minu küsimus on vahest räägite sellest, kust, kas see raha on juba saadaval ka? kas hakatakse prioriteete siis ümber sättima, kantakse raha ühest fondist teise, teie portfelli? vahest ütlete paar sõna, paar sõna selle mõju kohta regionaalpoliitikale, kui mõju ei ole, oleks tore, aga siin öö, dokumendis sellest potentsiaalsest mõjust pole räägitud. kas te arvate, et erinevad peadirektoraadid peaksid koostööd tegema seal ja kas sellega on üldse tegeletud? ning teine küsimus alustuseks. kas see raha on määratud terveks perioodiks? kas see on see kogu raha, mis, mis on selleks perioodiks määratud või tulete järgmisel aastal uue ettepanekuga ja ülejärgmisel jälle uuega? ja viimane küsimus Te olete oma personali ümber organiseerinud, vahest kirjeldate, kuidas töö peaks toimuma. Te räägite siin äh, äh, liikmesriikide poolt võetud kulukohustustest, aga tõenäoliselt need liikmesriigid, kellel on abi kõige rohkem vaja, võib-olla ei soovigi või ei esita oma sooviavaldusi, kas see on siis vabatahtlik süsteem või kuidas see peaks täpselt toimima? kas seda raha siis kasutatakse vabatahtlikkuse põhimõttel? me oleme valmis ju esimesel arvamuste vahetusel ära kuulama kõik, aga igatahes jah, ehm, töötagem kiiresti. me kuulame ära ka loomulikult kolleegid, aga kõige tähtsam on see tegevuskava, et kõik suudaksid ehm, õigeaegselt oma muudatusettepanekud ära esitada ning siis ma ei näe põhjust, miks meie koostöö peaks viljakas olema. aitäh, proua Kreel, kaasraportöör Riigikomisjon. jaa, vielen dank, äh, Frau Vorsitzende ähm.... aitäh, proua esineja. jah, see ajakava on tõesti teostatav, see sõltub ainult meist ning härra Dombrovskis märkis ka ära, et meil on parlamendis ka ju aega vaja selleks, et äh, see otsus äh, vastu võtta, sest meie oleme kaasvastutajad. Äh, siin on, see ettepanek on ka ebatavalise ülesehitusega. kui nüüd vaadata, siis see, see ettepanek on justkui osa ühtekuuluvuspoliitikast nimelt see osa, mis toetab liikmesriikide projektide tõhusamat kavandamist ning ellurakendamist. minevikus on meil sellega väga head kogemused, näiteks Kreeka rakkerühmaga. see aitas kaasa sellele, et Kreeka suutis paremini ära kasutada ühtekuuluvuspoliitika rahad ja kahtlemata see on oluline osa meie arvates ühtekuuluvuspoliitikast ning teine osa komisjoni ettepanekust puudutab äh, makromajandust ja see peaks toetama struktuurseid reforme, äh, andma nendele tehnilist abi, mis muidu ei ole ühtekuuluvuspoliitikaga üldse seotud aga seda peaks, äh, seda tehnilist abi peaks rahastatama ka ühtekuuluvuspoliitika alt siis. miks te üldse sellise keerulise ettepanekuga välja tulite? miks te seda makromajanduslikku reformi, mis vist saja kahekümnest äh, kuuskümmend miljonit moodustab miks te seda Ecofini peadirektoraadi alla lihtsalt ei suunanud? miks selleks ei pandud paika eraldi programme, miks siis selline ebaharilik kava, kus on kokku toodud ühtekuuluvuspoliitika alla nii mikro- kui makromajanduslikud sammud? ja härra Van Nistelrooy ja mina oleme selle küsimusega varemgi tegelenud, te mainisite ka riigipõhiseid soovitusi. me oleme tähele pannud, et nendel ei ole nii suurt mõju olnud, kui nõukogu ja ka komisjon on soovinud ja ühtekuuluvuspoliitika Äh, sisu sõltub just eelkõige kohapealsetest regionaalsetest otsustest, mitte sellest, mille, mida otsustatakse riigipõhiste soovituste raames nõukogus. seega me oleme jõudnud ka pädevuste konflikti. ja see võib meie progressi takistada. nüüd veel kord rahastamine. see see on siis, seda tehnilist abi eelarvet on nüüd suurendatud ning sellel on oma põhjused. meil on siin äh,, me oleme juba öelnud, et meil on uus instru-, instrument äh,, kus liikmesriigid, mis vastavad tingimustele, saavad abi oma, saavad tehnilist abi komisjoni poolt haldussüsteemi toetamiseks ühtekuuluvuspoliitika tõhusamaks muutmiseks oma liikmesriigis. praegu osalevad seal kaheksa liikmesriiki. seetõttu on meil vaja ka suuremat eelarvet tehnilise abi jaoks. aga mis siis selle instrumendiga nüüd saanud on ning kas see raha ei ole juba seotud, kuidas on võimalik, et see raha veel on vaba? see peaks olema ju ära eraldatud. mul ei ole päris selge kuidas sellist äh, summat on võimalik üle kanda. ning samuti eh, mehaaniliselt ei ole päris selge, kuidas selline ülekanne on võimalik. sest Euroopa Liidu eelarve sees sellised äh, üle, summade ülekandmised ei ole võimalikud. aitäh! variraportöörid järgmisena Riigikomisjonis. proua Tomašitš. Hvala lijepa gospođo predsjednice, poštovani povjereniče Dombrovski, poštovane kolegice. lugupeetud härra volinik Dombrovskis, lugupeetud kolleegid, mina toetan seda muudatust, mille komisjon on välja pakkunud, nimelt et äh, struktuurireforme toetada. sellepärast, et me teame, et äh, nende reformide ähm, mõju võtab äh, samuti aega. nüüd vaatamata sellele, kas tegu on valdkonnaga, mida on mõjutanud äh, kriisid äh, või siis mis on struktuuriliselt nõrgad, siis hea praktika on lihtsalt stiimuliks, stiimuliks liikmesriikides reformide läbiviimiseks, kes ka selleks toetust vajavad. ja territoriaalse tõhususe ja ühtekuuluvuse eesmärgid on olulised ka struktuurireformide jaoks, see, sellega me ka suudame suurendada usaldust ja koostööd liikmesriikide vahel, kes paluvad siis abi komisjonilt ja teistelt liikmesriikidelt. mis puudutab seda kohalike ja piirkondli-, piirkondlike omavalitsuste võimekuse suurendamist, siis see peaks olema siin just tähelepanu keskmes. võimekuse suurendamine peaks olema kõiki olulisi otsustustasandeid. oluline on see, et liikmesriikide vahel, tarbijate vahel ja oleks ja komisjoni vahel oleks usaldus. see usaldus on üks kõige otsustavamaid eesmärke struktuurireformide puhul. aga vastastikust usaldust ei saa tugevdada, kui äh, kohapealne vastutus väheneb või kui see ka vähendab ähm, selle toetust kasutavate liikmesriikide vastutust. aitäh, ma ei näe siin härra Jakovtšitši. Monsieur le, le vice-président, si l'assistance technique härra Omarje, härra asepresident, kui tehniline abi liikmesriikidele on põhimõtteliselt midagi positiivset, siis ma sooviksin ka selgelt välja tuua sellega, et ma ei ole absoluutselt nõus sellega, mida te välja pakute. nimelt, et seda äh, programmi rahastatakse äh, tehnilise abi kaudu äh, struktuuri- ja investeerimisfondidest. minu kolleeg proua Kreel ütles, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole mõeldud selleks, et ähm, rahastada ähm, Euroopa poolaasta fondidest erinevaid äh, projekte. artikkel sada seitsekümmend viis ja artikkel sada üheksakümmend seitse on selleks liiga nõrgad, et õigustada sellist rahastamist sellist rahastamisstruktuuri poliitikaks. niisiis, seda öelnuna leian ma, et selle struktuurireformide toetuse äh, raamistik tõstatab ka terve rea küsimusi. Te juba mainisite väga konkreetseid valdkondi siinkohal ja ma sooviksin teile veel kord seda meenutada, näiteks äh, justiitsvaldkond, äh, näiteks erastamisprotsessid, haridus, tööturud sotsiaalkindlustussüsteemid, sotsiaalkaitse või siis ka mm, tervishoiu valdkond. et äh, kui te olete sellised valdkonnad välja valinud, siis äh, siin on tegu ju minu meelest sellise poliitilise kavaga sellise kavaga, mida peavad täitma liikmesriigid. ja siin on tegelikult tegu Euroopa Komisjoni poolse sekkumisega. ja komisjon üritab liikmesriike aina rohkem viia liberaliseerimise teele. ja ma ütlen seda siin praegu väga ähm, sõbralikult meelestatuna kuidas muidu saaks selgitada seda, et äh, siin teisi valdkondi ei ole mainitud? näiteks äh, uute maksude sisseviimine. miks seda võimalust ei kaalutud? või mõningate ressursside riigistamine? või siis ka välise mm, sõltuvuse vähendamine näiteks energiavaldkonnas. ja seetõttu mul on ähm, tekkinud küsimusi äh, nende toetuste osas, mida siin selle tugiprogrammi raames soovitakse teostada ja, ja üks äh, väike anekdoot ka. et kõik me soovime head, aga lõppude lõpuks ähm, tuleb arvestada selle ettepaneku puhul ka Troika ettepanekutega. ma arvan, et ähm, kogu tehniline abi, mida siin liikmesriikidele soovitakse anda, midagi ei muuda ei muuda midagi selles, et äh, mõningad äh, rahvad ikkagi ühe või teise poliitika tagasi lükkavad. näiteks äh, Prantsusmaal läbiviidav tööõigusreform ei muuda midagi nendes meeleavalduste puhul, mida praegu korraldatakse. ja veel üks viimane punkt. Teie ettepanekus on kirjas et on võimalik toetuda ka rahvusvahelistele organisatsioonidele. ja sellega seoses ma sooviksin teada, et kui me siin rääkisime juba tööturust, et kas te soovite siis tööd teha ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga või siis ka IWF-iga? nii et ma arvan, et te juba eeldate, kuhu ma oma küsimustega välja tahan jõuda ja nüüd järgmine variraportöör. proua Randke, suur tänu, härra Dombrovskisele selle eest, et, et olete tulnud meile seda äh, tutvustama. sest äh, meil võttis aega, kuni me selle aruteluni jõudsime. ja nüüd, kui te rääkisite struktuurireformidest, mida Euroopa Liidus on juba rakendatud, siis äh, tegelikult te andsite vägagi sellise optimistliku äh, eufemistliku pildi olukorrast ja sellepärast, et mõningad nendest struktuurireformidest on tegelikult omanud äh, suhteliselt negatiivset mõju vastavate liikmesriikide rahvastele. ja seetõttu on tekkinud ka teatavaid ähm, kahtlusi, kahtlusi, mitte äh, kahtlusi tekkinud ka siin parlamendis, et jah, see ettepanek võib tõesti äh, olla selliseks äh, vahendiks, mis äh, võimaldab äh, liikmesriikidel saada komisjonipoolset tehnilist abi, ekspertabi selleks, et siis ähm, jätkusuutlikke reforme läbi viia liikmesriikides, aga kui me vaatame neid erinevaid loetelusid ja neid probleeme, millega te soovite tegeleda, siis see võib olla tegelik ka võima-, üheks katseks sellist ähm, tagaust kasutada et ähm, makromajanduslikke eesmärke saavutada. minu meelest äh, sellega me nõustuda ei saa, nii et mida mina sooviksin näha, mida minu fraktsioon sooviks näha, et äh, see ettepanek oleks kujundatud sellisel viisil, mis annaks siis liikmesriikidel äh, võimaluse käsikäes koostööd teha komisjoniga selleks, et investeerida investeerida selliselt äh, projektidesse, et äh, ühtekuuluvusprogrammi projekte saaks kasulikult ära kasutada, mitte lihtsalt järgida ainult Brüsseli suuniseid, sellepärast et äh, ühtekuuluvusfondid on sellisel juhul kõige mõjusamad, kui on kaasatud selgelt riiklikud, kohalikud, piirkondlikud omavalitsused, et nad tunneksid, et nad on nende programmide eest vastutavad ja me rääkisime ka sellest, kui struktuurifoorme saab kasutada ja meie jaoks oleks väga oluline ka see, et need investeeringud ei läheks lihtsalt kuhugi, vaid et neid jätkusuutlikesse projektidesse eelkõige suunatakse, sellepärast et siin mainisite näiteks tööhõive suurendamist ja samuti, et edendada ka keskkonnaalaste jätkusuutlikkust. ja me näeme, et see ettepanek liigub praegu äh, äh, teises suunas, nimelt et lihtsalt Brüsseli poolt mingisugused suunised peale surutakse, selles osas ma ausalt, me oleme skeptilised. suur tänu, nüüd proua Demato, palun. suur tänu. suur tänu, proua esimees. suur tänu ka härra volinikule. erinevad märkused seoses selle tugiprogrammiga. veebruar Eh, novembri lõpus tegi siis komisjon ettepanekud. ja nüüd peaks olema siis eh, uus institutsionaalne süsteem välja töötatud selleks, et eh, siis investeeringuid suurendada, töökohti parandada, töökohti juurde luua, majandusolukorda parandada ja nii edasi. nii et see on kõik väga tore, aga me oleme nõus ka sellega, et ähm, struktuuri alaarengu põhjuseks äh, on see, et äh, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ei ole alati mitte kaasatud ja kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend on äh, seotud ka üht, ühtekuuluvuspoliitika struktuuripoliitikaga ja oluline on see, et komisjon saab, et siis saaks ka neid projekte, soovitusi muuta ja kaks tuhat kolmteist toodi sisse viie, toodi sisse juba uus element ja meie meelest siis viietärni liikumise meelest ähm, see käib ühtekuuluvuspoliitikal, äh, siin on tegu erinevate Euroopa piirkondade vaheliste erinevuste vähendamisega, aga nüüd oleme saanud kaasraportöörilt äh, uue ettepaneku mis puudutab siis struktuurireformide tugiprogrammi, aga mida me üldse struktuurireformidel silmas peame? nii et kui me vaatame komisjoni poolset definitsiooni, siis siia alla käivad ka reformid tööturul, sotsiaalsüsteemis ja teenuste erastamine. aga vaatame siis, mida siin täpsemalt käsitletud on. siin on tegu programmiga, mida rahastatakse struktuuri või fondidest ja kui ühtekuuluvus, kui me võrdleme seda ühtekuuluvuspoliitika eelarvega, siis siin on tegu saja neljakümne kahe miljoni euroga. nii et selge on see, et kui mainitakse artiklit kakskümmend kolm, siis äh, üritatakse ka meie ühtekuuluvuspoliitikasse kaasata makromajanduslikud elemendid ja siis tekib küsimus, et mis saab siis ühtekuuluvusest. ja nagu kolleegid juba ütlesid siis siin tuleb arvestada ka aasta kakskümmend kakskümmend juhtprojektidega, katseprojektidega, nii et äh, kui siin reformirahastuid vähendatakse ja see mõjutab ka avaliku erasektori partnerlusi. me teame, et ühtekuuluvuspoliitikat saab parandada ja me soovime teiega koos seda arutada. aga sellisel juhul me peame ka eesmärki silmas pidama ühtekuuluvuspoliitika puhul, nii et me seda üle ei koormaks. nii et vähemalt formaalselt peaksid liikmesriigid saama otsustada, kas nad soovivad sellist toetust ja siis tuleb ka vaadata, mis saab äh, kõige nõrgemate riikide puhul just nende riigipõhiste soovituste valguses. nii et mis puudutab justiitsküsimusi, maksudest kõrvalehiilimist ja nii edasi, seda me oleme kõike juba arutanud, oleme ka vastavaid resolutsioone vastu võtnud täiskogudel, nii et see alla käib ka kohalike omavalitsuste kaasamine, tööturu liberaliseerimine. siin on ka väga selgelt välja toodud erastamise küsimus, see mõjutab ka sotsiaalkindlustussüsteemi, samuti pensionisüsteemi, aga endiselt ei ole täpselt näha, milline on selle kõige mõju kodanikele. ja ma pean tõesti ähm, ma pean vaatama ka Kreeka küsimust, mis on tõsiselt koloniseeritud, kus inimesed on ähm, kannatanud nälga ja paljud on kaotanud oma töökohad ja mitte midagi tehtud ei ole. paljud ettevõtted läksid pankrotti ning samuti tervishoiu, tervishoiuteenus on täiesti katastrofaalne. ja kui me vaatame nüüd neid finantskokkuleppeid, siis need kokkulepped ei ole mitte ainult kasutud, vaid ka kahjulikud. nii et kas me tõesti soovime selle uue elemendiga veelgi rohkem koht, ühtekuuluvuspoliitikat ähm, õõnestada? aitäh! ALDE rühma kaasraportöör siin kohal ei ole ja kuna ma olen ainus ALDE fraktsiooni esindaja, siis ma sooviksin ALDE fraktsiooni seisukohti selgitada. seda siis paari lausega. ma sooviksin rõhutada kahte punkti. meil on juba reformitud ühtekuuluvuspoliitika ja üheks nõudeks siinkohal oli siis tingimuslikkuse, tingimuste eh, loetelu, see puudutas siis partnerluslepinguid Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel. ja need tingimused on kaasatud ka paljudel juhtudel eh, struktuurireformidesse. nii et eh, selles suunas välja pakutud programm on vägagi seotud ka ühtekuuluvuspoliitika probleemidega. ja teiseks me toetasime ka seda uut liikumist Euroopa poolaasta äh, süsteemis ja ja meil on hea meel selle üle, et kaks korda aastas tulevad siis riigipõhised soovitused. ja see on seotud struktuurireformidega mõningates liikmesriikides. ma tean et äh, mitte kõik liikmesriigid ei vaja seda, aga on liikmesriike, kus äh, struktuurireformid on vajalikud. Need on vajalikud selleks, et saaks ühtekuuluvuspoliitikat rakendada. ma toon näite ühest liikmesriigist ja ma kasutan siis oma koduriiki näidet. Äh, regionaaltegevuskavad, mille eesmärgiks oli näiteks taristud näiteks eh, tervishoiuteenuste taristu edendamine, eh, siis siin tuleb arvestada sellega, et reformid tervishoiusektoris ei olnud lõpuni viidud ja, ja eh, struktuurifonde me kasutada ei saanud, sellepärast et me ei olnud lõpuni viinud struktuurireforme tervishoiusektoris Bulgaarias, nii et meil on vaja sellist abi ja siin oleks siis minupoolne küsimus. tavaliselt me arvame, et sellised äh, toetused peaksid tulema tehnilisest abist, äh, struktuurifondidest. et need peaksid tulema siis ähm, selliselt, et nad on juba programmeeritud äh, ka liikmesriikides vastavate programmide kaudu. kuidas me saame siis tagada selle, et ei tekiks tehnilise abi ja uute programmide vahelist kattuvust? ja kuidas me saame suunata erinevaid reforme, mida äh, rahastatakse nende kahelt poolelt äh, tegelikult sama struktuurfondi poolt, sellepärast et me räägime ju siin kogu aeg struktuurifondist, sellest uuesti vahendist. nii et äh, see on siis ALDE poolne seisukoht ja küsimus üheskoos. suur tänu teile kannatlikkuse eest. ja nüüd saab sõna meie külaline põllumajanduskomisjoni raport, ei, vabandust, ütleb proua eesistuja äh,, proua esimees, tööhõivekomisjoni esindaja, palun. aitäh, kuigi esimest äh, konverentsil otsustati, et me saame ainult viiskümmend kolm pluss äh, pädevuse, ma ikkagi arvan, et me saame selles olulises vallas väga head koostööd teha ning et ka tööhõive küsimused pälviksid teenitud tähelepanu. kui me vaatame majanduskasvu ja kestvat äh, tööpuudust, eriti just noorte ja pikaajaliste töötute, töötute hulgas, siis meil on vaja uusi poliitikaid ning tööturgu, tööturu arendamine on olulisem kui kunagi varem. ma jagan ka seda seisukohta, et Euroopa Liit peaks keskenduma vähem uute õigusaktide vastuvõtmisele ja pigem keskenduma sellel, nende õigusaktide edukale rakendamisele, mis meil on juba olemas. me peame ära kasutama neid vahendeid, mis on meie kasutuses ning äh, kui me vaatame neid riigipõhiseid soovitusi, siis see on üks võimalus. mitmetes riikides on samas äh, soovitusi väga vähesel määral ellu viidud, eriti just sotsiaal- ning tööhõivepoliitika vallas ning lõppkokkuvõttes mõjutab see ka töökohtade loomist ning seetõttu sellise struktuurireformi tugiprogrammi loomine, millel on eraldi eelarve, on äärmiselt oluline. kui see toetus oleks näiteks olnud kättesaadav minu koduriigis Rumeenias, siis kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programmi periood ei oleks olnud ainult äh, seitsmekümne protsendi juures ning äh, puuduseks oli siin ka strateegiate vähesus olulistes valdkondades. selline abi ei peaks olema kättesaadav ainult kriisi ajal. see on kõige parem meede, kuidas üldse kriise ennetada. selleks, et ka tulevaste väljakutsetega silmitsi seista, aitäh! Thank you, thank you very much, Mr Al-. aitäh, härra Albrecht, eelarvekomisjoni nimel, palun. suur tänu, volinik teab väga hästi, kuidas parlament töötab ja ilmselt ei eelda, et me töötaksime ilma, et me põhjalikult ei analüüsiks kõike, mida see ikkagi tähendab need küsimused, mida me esitame, näitab, et kõik ei ole selge ja meil on tõepoolest vaja selgitusi. ma nõustun kolleeg Lamberti ja Konstantsiga. me peame aru saama, kuidas te mõtlete, kui meil on riigipõhised soovitused, siis riigid peaksid sellest lähtuma. kui te teete ettepaneku uueks meetmeks, siis tundub, et asjad ei lähe väga hästi või puudu on raha. et ei ole raha piisavalt. raha, et motiveerida neid reforme ellu viima. ma saan aru, et see on selline stiimul. meie teeme ettepaneku, et reformi ellu viiksite, aga samal ajal te ütlete, et see on vabatahtlik kui te tahate seda reformi teha, siis te võite meie toetusele loota, kui te meie toetust ei taha, siis see tähendab, kas see tähendab siis seda, et reformi ei tehta või, või mida? me pakume teile selle meetme välja selleks, et te paremini töötaksite, see on selline stiimul. me teeme ettepaneku, et te töö, teeksite midagi, mida te ei tee. ja seetõttu teeme teile meetme ettepaneku, kui ma nüüd teist õigesti aru saan. sest liikmesriigid, kes juba reforme ellu viivad, nemad neid meetmeid ei vaja. järgmine küsimus. hea küll, teeme selle ettepaneku, mis ja raha on ette nähtud konkreetsest eelarvest, aga sellel on ka tagajärjed. Lamberti küsimus oli, kes seda teeb? sest kui me võtame selle raha tõukefondidest, kas siis regionaalvaldkond, näiteks regionaalarengu peadirektoraat ja nii edasi, kas nemad tegelevad sellega? kui see puudutab, puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis see on otseselt seotud ka riigipõhiste soovitustega, mis aga ei ole ainult ühtekuuluvusvaldkond. kas siis seda hakkab eh, rakendama regionaalarengu peadirektoraat? kas äh, see, praegu ju on selge, et see on ühtekuuluvusprobleem, küsimus on, kes seda tegema hakkab ja kuidas? ja järgmine küsimus. kui liikmesriigid tulevad ja ütlevad, et jah, me tahame teie abi, siis hea küll, kas komisjon ütleb, et meil on see raha olemas või siis komisjon ütleb, et te võite selle raha saada, aga meie pakume välja need eksperdid või rahvusvahelised organisatsioonid. mis, mida te täpselt mõtlete, kas teil on silme ees konkreetsed osapooled, kes hakkavad otsustama, kes otsustab seda, keda valitakse? sest teie ettepanek on kohati erinev sellest, mida te rääkisite. see, kes ettepaneku teeb, teeb ka poliitilise valiku ja sellepärast mõned kolleegid kardavad, et võib-olla te pakute välja konkreetsed osapooled, kes pakuvad välja konkreetsed poliitikad ja see on selline varjatud aspekt äh, konkreetsete poliitikate elluviimiseks. kui te oleksite nii lahke ja palun selgitaksite parlamendile, võib-olla isegi mitte täna, mis on see põhjendus kas see läheb ühtekuuluvuspoliitika alla ja lõpetuseks, kes seda teeb, kes on need eksperdid, rahvusvahelised organisatsioonid, agentuurid, ametid, kas liikmesriik saab öelda jah, ei, jah või teie, kas teie annate raha ja siis teie otsustate või on liikmesriigil vaba voli valida? see on poliitiku, poliitiliselt tundlik teema. Were... aitäh Need olid äh, raportööride küsimused äh, ja märkused ja variraportööridelt ning külalisraportööridelt teistest komisjonidest, nii et palun, volinik, äh, nüüd on sõna teil. Yes, we will have a second. Uh, okay, uh, thank you, uh, Madam Chair. Actually, uh... aitäh, proua esinaine esitati päris palju küsimusi, üritan äh, kommenteerida peamisi teemasid, mis tõstatati. kõigepealt raha kättesaadavuse küsimus. nagu oma ettepanekus juba ütlesime ja ma ütlesin ka sissejuhatuses, on tegemist tehnilise abiga mis on praegusel hetkel tsentraliseeritud tehniline abi komisjoni poolt, kuhu kuulub sada kaksteist koma viis miljonit eh, eurot SF-ilt ning eh, kakskümmend miljonit mujalt. see on siis see tehnilise abi summa, mida komisjon otseselt juhib siis küsiti, kas see ei õõnesta meie kogu tehnilise abi tööd? ma juba mainisin ja, et meil on tegelikult oluliselt suurem summa selle programmiperioodi jooksul tehnilise abi jaoks, umbes nelisada miljonit eurot seega on komisjoni hinnang, et peaks olema võimalik piisavalt raha eraldada kõikidele meetmetele. ehk siis ka selle eh, SSB ettepaneku jaoks peaks olema piisavalt raha. siis küsimus, kas see puudutab tervet perioodi, see rahasumma, jah, see raha on mõeldud terve perioodi jaoks. küsimus personali ümberorganiseerimise kohta. põhimõtteliselt on meil struktuurse reformi toetusteenistusega tegemist Euroopa Komisjonis, mis hakkab seda tööd koordineerima. siin mainiti juba ECFIN-i peadirektoraati. E, ei, tegemist on struktuurse reformi toetusteenust, teenistusega, mis struktuurselt langeb komisjoni peasekretäriaadi alla ja annab põhimõtteliselt aru president Junckerile ja minule. ja loomulikult koordineerite oma tööd kõikide pädevate struktuuridega komisjonis ja ka komisjonist väljaspool olevate asutuste ja ekspertidega. mitu märkust tehti selle kohta, et kas nüüd liikmesriikidele hakatakse midagi ette kirjutama või peale sundima. kordan üle. jah, see on tõesti vabatahtlik ja vajaduspõhine. soovi, soovipõhine. liikmesriik peab paluma tehnilist abi ja siis see küsimus, et kes otsustab ja kuidas ja miks seda tehakse koostöös liikmesriikidega asi ei käi nii, et eksperdid või organisatsioonid hakkavad liikmesriikidele midagi peale suruma, millele nood on vastu. jah, kõik sõltub liikmesriikide sooviavaldusest. siis küsimus, mis puudutas sidet ühtekuuluvuspoliitikaga selle SRSP puhul. jah, komisjoni seeski on sellest palju räägitud, nagu te teate, siis struktuurse reformi toetusteenistus ähm, töötab Küprose ja Kreeka toetusrühmade töö kogemuste põhjal. näiteks Kreeka rakkerühma puhul aidati märkimisväärselt, dramaatiliselt parandada Euroopa Liidu rahade vastuvõtuvõimekust Kreeka poolt. ja tehti loomulikult ka teatud rahalisi otsuseid, millega parandati rahavoogusid, aga just see tehniline abi oli oluline, mida Kreekale anti. aga siis see ulatuslik tehniline abi, praegusel hetkel see te ulatuslik tehniline abi on kättesaadav ainult programmiriikidele, kellel on siis need kohan-, kes kuuluvad selle kohanemisprogrammide alla. Nendele saab anda seda ulatuslikku tehnilist abi. aga uue ettepaneku puhul see laieneb ka teistele komisjoni hinnang on tõesti selline, et selle tehnilise abiga suudame luua vajalikku sünergiat Euroopa ja liikmesriikide poolse rahastamise vahel, kui nüüd vaadata veel kord struktuurseid reforme, mida liikmesriigid on soovinud. siin on äh, ühtekuuluvusfond, äh, siin on tehniline abi. kokku nad ei puutu. me üritame seda äh, ranget lõhestatust ületada ja uurida, kus on võimalik saavutada sünergiat. seetõttu on tegemist ka sellise koordineeriva struktuuriga komisjoni sees, mis üritab leida sünergiat. ka proua esinaise toodud näide on päris hea illustratsioon selle kohta, kuidas tehniline abi võib olla kasulik. siis räägiti ka sellest, et kas ei ole tegemist uue öö, äh, üritusega viia Äh, ühtekuuluvuspoliitika Euroopa poolaasta alluvusse. kinnitan ei. nõustun teatud kolleegidega, kes ütlesid, et ühissätete määrustiku puhul on reeglid ju, ju paika pandud, äh, et teatud fondid on mõeldud transpordi või energia või infrastruktuuri jaoks või sotsiaalpoliitika jaoks ja nii edasi ja seeläbi aidatakse liikmesriikidel erinevaid üle, väljakutseid ületada, energiatõhusus, transpordi pudelikaevad, äh, sotsiaalprobleemid. ja seda me ei soovi muuta. selge on see, et Euroopa Liidu fondid on programmeeritud seitsmeks aastaks ja nad ei põhine iga-aastastel riigipõhistel ettepanekutel, mille teeb komisjon ja mis, mille võtavad vastu nõukogu inimesed. küsimus on lihtsalt selles, et kas teatud tingimustel teatud reformid, mida, mida võidakse või ei võida soovitada riikidele, et kas neid võiks toetada ka Euroopa Liidu rahadest see ei ole eeltingimus riikidele, kui nad soovivad kasutada Euroopa Liidu rahasid, vaid äh, mõtleme, et äkki saab tehnilist abi kasutada äh, nende poliitiliste meetmete ellurakendamiseks, mida rahastatakse ka Euroopa Liidu fondide poolt. ja võib-olla parandab see lõpuks raha kasutamise tõhusust. ja see tuleb kaasa liikmesriikide majanduse ja sotsiaalsele arengule ja see vastab teatud määral ka teie küsimusele. miks on tegemist nii ulatusliku ettepanekuga? jah, see on ulatuslik, tahtlikult, et võtta arvesse kõiki neid võimalusi, et ületada erinevate poliitiliste valdkondade piire. kui liikmesriigid soovivad teatud valdkonnas abi, siis saame kasutada ka instrumente, mis on äh, selle toetuseks, mis tegelikult opereerivad mõnes teises valdkonnas. me võib-olla ei ole nõus selle konkreetse nimekirja puhul, selle üle võime veel läbi rääkida, aga kordan, äh, see süsteem on liikmesriikide sooviavalduse põhine peaks vastama nende vajadustele. ja siis küsimus, et kui, millisel määral saab kaasata ähm, rahvusvahelisi organisatsioone, IMF-i ja nii edasi, see sõltub jällegi konkreetsetest reformidest. näiteks see ei ole küll seotud otseselt tehnilise abiga, aga kui me näiteks rääkisime Kreeka valitsusega tööturureformist praegune Kreeka valitsus esitas teatud küsimusi, et kuidas peaks tööturureformi ellu rakendama, milles komisjoniga kokku lepiti, siis kasutasime me ka ILO ekspertide abi. et siis uus valitsus teeks ettepanekud, mis on kooskõlas ka parimate tavadega tööõiguse valdkonnas niisiis, lahendused võivad olla väga erinevad. siis küsiti selle kohta, et haldussuutlikkus on sageli seotud madala vastuvõtmisvõimekusega. jah, see on tõsi ning see programm võib siin just aidata. ja te mainisite ka lihtsustamist. ma ei ütleks, et see on nüüd otseselt seotud selle ettepanekuga, aga lihtsustamine on ka komisjoni jaoks tähtis. komisjon kavatseb välja tulla lihtsustamisalaste ettepanekutega Euroopa Liidu fondide haldamissüsteemi kohta ning ootame õig-, kaasõigusloojana ka Euroopa Parlamendi poolset toetust siin, sest kahjuks juhtub sageli nii, et kui me tuleme välja lihtsustamise ettepanekutega, siis sellele lisanduvad uued lisakihid kontrollide või tingimuste alal, mida soovivad erinevad pooled. me oleme vägagi valmis edasi liikuma. lihtsustamisega. ma vist nüüd äh, kommenteerisin peamisi teemasid ja eks ma nüüd ootan siis teist vooru. aitäh, mul on siin nimekirjas kaks, kolm, neli, viis, viis nime. kuus tegelikult. ja proua Maletitšist alustame. suur tänu, proua esimees ja tere tulemast kaasa president Dombrovskisele. ma olen nõus kõikide kolleegidega, kes ütlesid et see struktuurireformide tugiprogramm on ühtekuuluvuse poliitika parema rakendamise raames vägagi teretulnud, aga mul on ka tekkinud mõned küsimused. üks nendest on seotud sellega, mida proua Mihhailova rõhutas. ja ma arvan, et teie vastus ei olnud väga detailne, et meil oleks vaja rohkem lisaselgitusi selle kohta kõige suurem väljakutse struktuurireformide tugiprogrammi jaoks on loomulikult koordineerimine ja siis ka täiendatavus kõikide muude toetustega, mis meil on ja te ütlesite, et te kaalute seda, kuidas seda koordineerida ka nende fondidega, mida siis rakendus ja tegevuskavade raames liikmesriikides on rakendatud ja ka tehnilise abiga, kuidas seda koordineerida aga ma arvan, et me peame kaaluma ka seda, kuidas äh, riigile individuaalselt äh, läheneda, sellepärast et mõnes kohas meil on riiklikul tasandil need rakenduskavad, äh, mujal on need piirkondlikul tasandil ja, ja erinevad tehnilised abid tegelevad erinevate probleemidega, mis jällegi võivad olla seotud struktuurireformidega, mida rakendatakse erinevatel viisidel nii et seetõttu on äärmiselt oluline vaadata, kuidas kõike seda koordineerida ja kuidas tagada äh, see täienduvus äh, konkreetse liikmesriigi tasandil. see oli siis see esimene küsimus, nüüd teine küsimus. see on seotud selle tugiprogrammi tulevikuga. ma näen, et vahearuanne on ette nähtud kaks tuhat üheksateist äh, poolaastaks kaks tuhat üheksateist ähm, on liiga hilja selleks, et kaaluda selle tulevikku. ehk, ehk saaks selle vahearuande varem koostada. kas äh, olete ka kaalunud seda, mis saab peale aastat kaks tuhat kakskümmend? millised on sellekohased äh, kaalutlused ja kolmas küsimus kas on olemas seos makromajanduslike eh, tingimuslikkuse vahel? ja eh, kas te rakendate makromajanduslikku tingimuslikkust ühes riigis eh, eeldusel, et see riik ei täida kõiki tingimusi ja samal ajal ei taotlegi toetust, sellepärast et te ütlesite, et see on ikkagi nõudlusepõhine Ähm, programm. kas te arvate, et, et mõningatel juhtudel võib see olla siiski pigem kohustuslikku laadi? aitäh, Labressa. suur tänu. suur tänu, proua esimees. ka mina sooviksin veel esitada taas esitada mõne küsimuse. riigipõhised soovitused äh, näiteks, neid äh, koostatakse äh, selliselt, et mõne riigi tegutsemist tuleks suunata just makromajanduslike eesmärkide suunas. nii et see ei ole seotud mikromajanduslike eesmärkidega, tegu on makromajanduslike eesmärkidega, mida tuleb siis järgida ja need on suhteliselt lühikese perspektiiviga eesmärgid. tegu on eelkõige just ähm, tarbimispoliitikaga, ähm, ähm, et siis rahvamajandus jälle õigele teele saada. aga lisaks sellele on seal ka struktuursed elemendid. sellised elemendid, mis on eelkõige just riigipõhised ja mis on ähm, oma iseloomult äh, makromajanduslikud. ja need mõned asjad, mida te siin loetelus äh, mainisite, nendest ka juba räägiti. nii et soovitused ja tehniline abi. kas need on piisavalt paindlikud äh, selleks, et saavutada ka liikmesriikide poliitilised eesmärgid? et see on veel lahtine küsimus. sellepärast, et me ei saa praegu kõike poliitilises plaanis kohandada, vaid me peame seda nägema selliselt, et, et kui me järgime struktuurseid eesmärke, siis äh, poliitikavalikud võivad olla ju erinevad ja ka lähenemine võib olla erinev, et see on ju ka seotud seotud äh, meie mainega Euroopas, et me mitte ühtemoodi igal pool ei lähne. nüüd põllumajanduspoliitika näiteks, äh, siin on tegu sektoripõhise poliitikaga, kus on tegu tõhususega, tootlikkusega, põllumajandusettevõtete tõhususe ja tootlikkusega. ja siin on tegu just eelkõige just ad hoc otsustega ühtekuuluvuspoliitika, struktuuripoliitika, piirkonna poli-, piirkondlik poliitika, ükskõik kuidas me seda nimetame, aga ka sotsiaalpoliitika sellega seoses koos sotsiaalfondiga on ju tegelikult eh, mikromajanduslikud poliitilised valdkonnad. nii et siin on tegu vägagi laiaulatuslike reformidega ja siin on oluline, et eh, suurendada tõhusust ettevõtetes erinevates põllumajandussektorites. kui te, kui me räägime näiteks Maaelu Arengufondist. jaa see ka näitab, et siin on tegu tegelikult sellise valdkonnaga, mis on seotud ka teiste valdkondadega. ja iga valdkond lisab siis oma konkreetsed ähm, vahendid näiteks üle tehnilise abi kaudu, ka selle kaudu, kuidas äh, piirkondlikul tasandil ettevõtteid juhitakse ja nii edasi. aga see ei ole veel ka kooskõlas ähm, riiklike eesmärkidega, millel on äh, makromajanduslik ähm, suund ja seetõttu ma näen siin teatavat ohtu tekkimas. minu fraktsioon loomulikult analüüsib seda veel poliitilises plaanis, aga võib-olla me peaksime kaaluma ka seda, et kas sellest loetelust mõningaid aspekte mitte maha võtta, nimelt sellised aspektid, mis ei ole seotud struktuuripoliitika valdkondadega, kus on tegu just sektoripõhiste poliitikatega, millel on oma loogika, oma dünaamika mille eesmärgiks on äh, põhjalikult äh, mõne riigi rahvamajandust muuta, seetõttu ju struktuurireformi, äh, struktuurifondi nimi ongi struktuurifond. nii et siin on tegu vägagi konkreetsete teadmistega ja, ja ekspertteadmistega ja tihtipeale selliseid teadmisi ei ole. ja see mõjutab kindlasti ka teisi poliitilisi valdkondi. nii et ma arvan, et me peame selle töö ära tegema ja ja teie esitluses veel mõningad asjad on puudu. nimelt see, mis on seotud erinevate küsimustega, mida te soovite käsitleda, sellepärast et muidu tekib oht, et troika lähenemist veelgi laiendatakse, seda mitte alati vabatahtlikul alusel ja see viib justkui nagu invasioonini erinevate sektorite invasioonini millel on omad äh, pädevused. Äh, me ei saa ju praegu kõike Euroopas äh, poolaasta alla võtta. see ei ole ka eesmärk. ei Euroopa poolaasta eesmärk ega ka riigipõhiste soovituste eesmärk. nii et siin on väheseid asju, mida saab ühest valdkonnast teise üle kanda, see puudutab nii põllumajanduspoliitikat kui ka siis avalikku tervishoiuteenust ja nii edasi. nii et kui siinkohal ettepanekuid tehakse, siis see ei tähenda seda, et see kõik jääks Euroopa poolaasta pädevusvaldkonda. sellepärast, et äh, nende valdkondade siseselt eksisteerivad omad loogikad. nii et siin ei ole tegu mitte ainult äh, säästmisega, vaid see on palju, palju komplekssem, palju keerulisem ja ka lähenemine ka tehnilise toe puhul on ju erinev, erineva kiirusega. proua Spiraki, suur tänu! mina soovisin rääkida eelkõige just tehnilisest toest Kreekale, nagu te teate, siis eurorühma avaldus näeb ette, et äh, Kreeka majandus soovitakse pikas perspektiivis äh, äh, elavdada ja hiljuti komisjonil esitati ka avaldus, et mis on seotud ka selle toetusega, nagu me teame, siis see tugiprogramm on nõudluspõhine, aga nagu me teame, vastav tugirühm väga häid tulemusi ei andnud, nii et kuidas see tugiprogramm siis äh, Kreeka puhul toimib? ja kuidas me saame üle nendest puudustest, äh, mis struktuurifondis juba praegu olemas? kolleeg Polšek. härra volinik. ma tuleksin selle juurde tagasi, mida millest kõneles proua Presso. ma sooviksin äh, rõhutada seda, et tugiprogrammi äh, ettepanek praegusel, praegusel kujul on tervitatav, äh, aga sellegipoolest siin tuleks veel üht-teist täiendada. näiteks, mis puudutab meetmete mittepiisavat rakendamist majanduspoliitikas, see tegelikult vähendab programmide tõhusust ja mitte ainult äh, nendes riikides, kus majanduslik seis on nõrgem. ja ma sooviksin rõhutada ka seda, et äh, ka Euroopa õiguse äh, erinev rakendamine tekitab siin samuti takistusi. me peame ka vaatama, milline oleks sellise programmi äh, korralik rahastamine, selle eesmärk kui vahendid tulevad struktuuri investeerimisfondidest, siis me peame selles äh, siduma ka poliitikaga ja majanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika tuleb siin omavahel siduda, kuigi tegu on kahe erineva asjaga ja seetõttu me peame oma lähenemises olema ettevaatlikud. sooviksin ka öelda, et igasugune Euroopa poliitika on seotud oma eesmärkidega ja need on ära toodud ka Euroopa Liidu ähm, lepingutes. eesmärgiks on siin majandusliku ja ähm, territ-, majanduslik ja territoriaalne koostöö. ja seda siis läbi investeeringute toetamise ja kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu. nüüd struktuurireformide äh, toetamine on esmapilgul vähe seotud ühtekuuluvuse poliitikaga, siis ka vastava finantseerimisega, nii et äh, ka eelkõnelejad juba rääkisid sellest, nagu ka proua Akril. nii et kas ähm, komisjon on ka konkreetsemalt selle programmi rahastamist äh, vaadanud? et kuidas seda näiteks rubriigist viis rahastada, Euroopa Liidu eelarve rubriigist viis ja veel kaks küsimust. ma usun, et äh, nende ähm, kriteeriumite ja tingimuste loetelu selleks, et äh, toetust ähm, taotleda ja kuidas seda kõike korraldatakse, et äh, siin on mõningaid puudujääke ja kolleeg Malevitš ka juba rääkis sellest ma arvan, et selle programmi ettepanekuid ähm, tuleb rohkem kaasata ka partnerluslepingutega, et siin tuleb olukorda muuta. see on küll, see on ajaliselt ka väga kulukas liikmesriikidele ja seega tuleb vaadata, kuidas seda kõike ähm, koordineerida ja kuidas äh, üksteist täiendab. ja nüüd viimane küsimus, äh, mis puudutab siis programmide töö ja täienduse kattavust, siin ma räägin eelkõige just neid programm, nendest programmidest, mis on seotud äh, Horisont kakskümmend kakskümmend kolleeg selles. aitäh, proua esimees, ütleb härra Zeller. ma olen selle nüüd äh, põgusalt läbi lugenud, selle äh, dokumendi ja mul on jäänud siis järgmine mulje, et alguses ma arvasin, et tehniline abi et äh, kui me räägime struktuurifondidest ja ühtekuuluvuspoliitikast, et, et see on siis selline instrument, millega sirutatakse äh, käsi piirkondadele, liikmesriikidele selleks, et uute äh, tegevuskavade ja ühtekuuluvuspoliitika ähm, viivitusega läbi viidud projektide puhul see viivitus kõrvaldada ja me oleme ka siin komisjonis äh, tihti rõhutanud seda, et mm, on selliseid piirkondi, kus äh, administratiivne võimekus jätab soovida, näiteks mis puudutab siis kas või vastava personali koolitust või siis personali vähesust. aga peale mm, selle dokumendi läbilugemist oleme jõudnud hoopis teistsuguse muljeni. siin on tegu lihtsalt selleni, et äh, konkreetsetele riikidele kellel seni oli puudusi äh, reformide läbiviimisega ja kelle majanduskasv jätab soovida või on isegi negatiivne, et äh, neile siis õpetada natukene head juhtimist. et see on selline äh, klassikaline lähenemine, nii nagu meil oli siis ka laienemispoliitika raames. et mõningad riigid said juba enne liitumist Euroopa Liiduga vägagi suuri vahendeid selleks, et ähm, nende administratsioon oleks ähm, võimeline Euroopa Liidu õigust ähm, rakendama. siin on juba mainitud ka juba Kreekat, kus äh, ka vastav rakkerühm sisse viidi üheskoos äh, Ähm, IMF-iga äh, selleks, et äh, siis ähm, liikmesriigid saaksid oma puudused kõrvaldada. nii et äh, need reformi ettepanekud mitte ainult tehtaks, vaid need ka rakendataks. ja et vastav riik siis saab endiselt Euroopa Liidu poolset abi. see on kõik tore, me saame aru nendest äh, kavatsustest, komisjoni kavatsustest, et äh, soovitakse raskustes olevaid liikmesriike ähm, toetada, abistada ja artiklis kaheksa on ära toodud ka erinevad võimalused, mis on, mis on tegelikult äh, klassikalise ühtekuuluvuspoliitikaga väga vähe seotud aga mis puudutavad eelkõige just riigi juhtimist ja eh, selle abistamist. nüüd ma vaatasin ka numbreid, nelikümmend kaks miljonit neljaks aastaks. mul tekib küsimus, et kui palju võimekus sellega siis tagada saab, et aastas oleks see umbes kolmkümmend viis miljonit ja kui me võtame ühe eksperdi kulud, mis on umbes sada tuhat eurot, see on veel aastas, see on veelgi vägagi odav hind. selle eest me saaksime viiskümmend kolm eksperti äh, aastas, kes äh, siis äh, toetust saaksid osutada, see tähendab aga minu jaoks seda, et klassikalised tegevusprogrammid ja nende rakendamine ei käi siia alla, neid silmas ei ole peetud, silmas pole peetud, sellepärast et siis kahekümne kaheksas liikmesriigis on meil siis vähemalt viissada erinevat projekti ja siis selliselt äh, peaksid need mõned riigid, kes seni ei ole oma reformidega hakkama saanud, äh, saama abi selleks, et puudujäägid kõrvaldada. aga ma sooviksin teada, et milline liikmesriik seda tuge vabatahtlikult äh, kasutama hakkas, sellepärast et valitud valitsus siis tunnistaks, et nad ise üksinda hakkama ei saa, vaid et neil on vaja Euroopa Liidu poolset abi ja et neil on vaja abi välisekspertide poolt. nii et äh, mind tõesti huvitaks, et kas sellisel juhul need reformid on üldse teostatavad. aitäh, see oli tõesti väga huvitav küsimus, ma küsin ka valitsuselt selle kohta. aitäh. härra Papademoulis, palun. kirja proua. Κύριε Ντομπρόφσκης, κύριε Επίτροπε, όπως δια... Herra volinik Dombrovskis, ma arvan, et te ise ka nentisite seda, et Regionaalarengu komisjonis on kriitika vägagi range ja et, ja et paljud fraktsioonid on siin erinevaid küsimusi esitanud. ja ma tuleksin ühe küsimuse juurde tagasi, sellepärast et minu meelest ei andnud rahuldavat vastust sellele. ma sooviksin öelda, et järg-, viimastel aastatel on meil tegelikult äh, Euroopa Liidus ähm, ebavõrdsus suurenenud ja see tähendab seda, et ühtekuuluvuspoliitikast ei ole piisanud selleks, et ebavõrdsust vähendada. meil on, äh, oleme silmitsi töötusega, samuti aina suureneva sotsiaalse ebaõiglusega, ebavõrdsusega ja vaesusega oleme silmitsi. nii et mis meile muret teeb, on see, et äh, selle vahendiga selle vahendiga me soovime lihtsalt veelgi rohkem äh, raha juurde saada, mitte puudujääk ise kõrvaldada. nii et kas mitte sellise poliitikaga ei lähe veelgi rohkem vahendeid kaduma? jah, veel üks küsimus. kas, kas on poliitiline abi, diplomaatiline abi? ja mul oleks ka küsimus kas te siis aitate riikidel, kes tõesti peavad ähm, administratiivse võimekuse, äh, võimekust suurendama, et nad ise saaksid määrata seda, kuidas see toimub? ja kas te olete kursis ka äh, kontrolöride tööga Kreeka rakkerühma äh, raames, sellepärast et sõltumatud kontrolörid toosid ka aruande, ma arvan, et olete sellega ka tutvunud. ja sellel rakkerühmal ei olnud mingisugust kava, neil ei olnud ka kavas mingit aruandlust esitada ja ei olnud kavas ka tulemuste kohta midagi kajastada, nii et kontrolörid ei olnud küll äh, selle rakkerühma tööga rahul ja veel üks kolmas küsimus. kuna need äh, rahade suunamised on piiratud ja mitte kõik riigid ei vaja samal, samas mahus äh, tehnilist abi selleks, et äh, võimekust, administratiivvõimekust suurendada, nii et näiteks Ungari, Tšehhi ei vaja tehnilist abi samal määral kui Saksamaa, nii et millised on need kriteeriumid, mille alusel te hakkate neid rahasid jagama? ja ja kuidas te valite, kes seda tehnilist abi saab? ja kas on siis ka kindel, et äh, seda, et riigil on tõesti tehnilist abi vaja? sellepärast, et äh, tihti on need äh, kriteeriumid seotud ka rahalise tingimuslikkusega. ja sellisel juhul isegi ühtekuuluvusfondi rahad lähevad riikidesse, kes vajavad seda vähem ja ei lähe nendesse riikidesse ja nendesse sotsiaalkihtidesse, kes vajavad seda rohkem. ja on erinevaid äh, aruanded, resolutsioone Regionaalarengu Komisjoni poolt, äh, sel-, mis käivad selle kohta ja me soovime konkreetseid muutusi näha. ja nüüd Kreeka kohta. eelkõige just viimasel ajal viiakse läbi ähm, Kreekas reforme ja nii lühikese aja jooksul ei, su ei suudetaks neid reforme nii kiiresti läbi viia Saksamaal ega Hollandis näiteks. ja minu kolleeg siin juba ütles ja äh, rääkis sellest äh, toetuse äh, raamistikust, et see vastuvõtuvõimekus Kreekas, siis Kreeka oli esimene kahekümne kaheksa liikmesriigi hulgas siin. nii et me ei tohiks äh, iseennast kahjustada, me peaksime ikkagi vaatama, kuidas me saaksime kõige paremini kasutada ära ühtekuuluvuspoliitikat. ja nüüd härra volinik, palun, teil on sõna. okei okay, uh,, honorable uh, members uh.... lugupeetud liikmed, aitäh nende küsimuste eest mis puudutab erinevaid tasandeid, riiklikku tasandit versus piirkondlik tasand, siis programm on kättesaadav ka piirkondlikul tasandil, aga seda peab soovima ikkagi liikmesriik. kui selline palve tehakse mingiks regionaalseks reformiks või mingis poliitika valdkonnas, mis on regiooni või omavalitsuse pädevuses, siis äh, on võimalik taodelda seda, aga liikmesriigi vahendusel. küsisite, mis saab pärast äh, aastat kaks tuhat kakskümmend praeguses etapis komisjon ei ole ette valmistanud selleks perioodiks konkreetseid ettepanekuid see küsimus on natukene ennatlik praegu, aga ma eeldan, et äh, see jätkub ka pärast kahekümnendat aastat. aga loodetavasti on meil siis esimesed kogemused, mille põhjal hinnata ja teha täpsemaid ettepanekuid äh, aastateks pärast kaks tuhat kakskümmend. nüüd äh, tugiprogramm ja majandus, makromajanduslikud tingimused see tugiprogramm ei hõlma mingeid muudatusi praeguses ESF-i raamistikus, mis puudutab makromajanduslikke tingimusi, ehk siis mitte miski ei muutu seoses sätetega, mis on, mis puudutavad makromajanduslikku tingimuslikkust ja millega liikmesriigid juba tegelevad nüüd küsimused, mis olid seotud riigipõhiste soovituste ja tehnilise abi ja paindlikkusega. see paindlikkus on loomulikult olemas selles mõttes, et liikmesriik valib, mis valdkonnas ta tehnilist abi vajab. see ei ole juba etteruttavalt paika pandud nende riigipõhiste soovitustega. kui on mingid kiireloomulised vajadused, mis on prioriteetidega kooskõlas, mis vastavad ka Euroopa Liidu prioriteetidele, siis on võimalik seda ellu viia ka antud programmi raames, kui liikmesriik seda soovib esitati ka küsimusi mis äh, vajavad lihtsalt äh, kaalutlemist. juba eelmises voorus olid ka need küsimused poliitikate segamisest ja nii edasi. siin tuleb lihtsalt ise otsustada, me võime rääkida siin sünergiatest, aga me võime ka rääkida seda, et me lööme kõik segamini. aga tõepoolest teatud äh, kattuvusi on ja kui me üritame tõesti nende teemadega tegeleda, toetada reforme, toetada liikmesriike ja vaadata, kuidas erinevad poliitikavaldkonnad saavad äh, reforme toetada, siis äh, kattuvusi tekib. nüüd äh, küsiti tehnilise abi kohta, konkreetsemalt Kreeka puhul ja Kreeka rakkerühma osas ma mainisin seda näidet juba eelmise vooru käigus, eriti mis puudutab Euroopa rahade kasutamist. Kreeka on märkimisväärselt parandanud oma eurorahade kasutamist teistes valdkondades pakume tehnilist abi komisjoni kaudu või ekspertide vahendusel või kaasates erinevaid äh, rahvusvahelisi eksperte liikmesriikidest. Mm, kui see puudutab näiteks maksude kogumist, avalikku haldust ning äh, tehnilist abi äh, nüüd ka rändekriisi valguses Neid poliitikavaldkondi on mitmeid. eriti, mis puudutab siis programmiperioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, seal keskendutakse raha paremale kasutamisele ning eksante tingimuslikkusele. et tõepoolest Euroopa raha kasutatakse sihtpäraselt nüüd see peatükk viis. Öeldi, et viiendat pealkirja kasutada ei saa, sest rubriiki, sest äh, see ei ole kooskõlas reeglitega. personali rahastatakse viiendast rubi-, rubriigist, lähtudes Euroopa Liidu rahastamisest küsimusi oli ka selle kohta, millised liikmesriigid vabatahtlikult sooviksid selles osaleda. aga nagu ma ütlesin, seda tehnilist abi kasutavad juba märkimisväärselt Kreeka ja Küpros. kuna meil oli võib-olla ka see rakkerühm Kreeka ja Küprose osas, aga arutelud teiste liikmesriikidega käivad, kes on juba huvi üles näidanud. nii et äh, kokkuvõtlikult võib öelda, et on liikmesriike, keda see huvitab ja kes on valmis seda võimalust kasutama. ja siis oli nii-öelda vastupidine küsimus, et äh, mis on need tingimused, mille põhjal valitakse riigid, kes seda toetust saavad eeldusel siis, kui nõudlus ületab pakkumise, sellisel juhul komisjonil on teatud tingimused, mille põhjal seda hinnata, kiireloomulisus, väljakutsete sügavus, toetuse vajalikkus teatud poliitikavaldkonnas, sotsiaalmajanduslike indikaatorite analüüs, üldine haldusvõimekus liikmesriigis ja siis aitame neid liikmesriike, kus seda kõige rohkem vajatakse. küsimus selle kohta, kas riigid kaotavad või ei kaota Euroopa rahastust. ma arvan, et ma ütlesin juba sissejuhatuses väga selgelt, et ei, see ei mõjuta kasuta äh, summasid, mis on liikmesriikidele ette nähtud, nii et liikmesriigid mingeid, äh, mingitest rahadest ilma ei jää. kas tegemist on tehnilise abi või poliitiliste suunistega, ma ütleksin, et see on tehniline abi ja vahel väga minnakse tehnilisel tasandil väga sügavuti selline on olnud meie kogemus ka Kreeka puhul. ja kas äh, need toetusreformid võivad olla riigi poolt vabalt valitud, sõltuvalt riigi demokraatlikust valikust, siis vastus on jah, aga nad ei saa olla vastuolus Euroopa Liidu prioriteetide ja poliitikatega. see peaks olema selge aga loomulikult paindlikkust on palju. milliseid reforme või poliitikavaldkondi liikmesriik otsustab siis toetuse raames käsitleda? aitäh, aitäh, volinik, aitäh, härra asepresident. see oli meie esimene kohtumine sellel teemal, esimene arutelu soovite midagi lisada? Teil on üks minut aega, palun. see oli tõesti meie esimene arvamuste vahetus. suur tänu selle info eest, mida te täna edastasite. meie tähtajad on nüüd paigas, tuleme välja oma raportiga. juulis läheb see tõlkesse. ma ei välista seda, et raportöörid esitasid keerukaid küsimusi ja soovivad seda teha ka läbi lähipäevadel. kas komis-, volinik on valmis meid aitama sellega? ma ei tahaks piirduda selle esimeste arvamuste vahetusega, me peame ju süvitsi minema selle tehnilise abi osas. suur tänu, proua Kreel ei soovi midagi lisada ma just tahtsin ka ise öelda, et see oli esimene arvamuste vahetus ja loodetavasti saame infot ja arvamusi vahetada ka hiljem. jah, proua juhataja, loomulikult komisjon on valmis edastama igasugust lisainfot, mida te vajate ja loodame, et meie koostöö selles valdkonnas on tihe ja tõhus. suur tänu selle valmisoleku eest. Te saite koordinaatorite otsuste eh, kohta ka info, kui te võite see, need olid eilsed otsused, kas teil on selle kohta mingeid märkusi? ei, nad on siis heaks kiidetud, kas on muid küsimusi? täna mitte. suur tänu, tuletan meelde, et järgmine koosolek kolmapäeval, viieteistkümnendal juunil ja neljapäeval, kuueteistkümnendal juunil hommikul ning suur tänu ka tõlkidele. koosolek on lõppenud.